daamid ja härrad, palun võtke istet. siis saame ka alustada tänase kohtumisega. tahaksin tervitada siin soojalt rahvusparlamentide saadikuid, kes on tulnud siia Euroopa Parlamenti. loomulikult tervitan siin ka kolleege Euroopa Parlamendist ja erilised tervitussõnad Sorin Lazarile, kes on eelarve, rahanduse ja panganduse komisjoni esimees Rumeenia esindajate kojast. tema juhatab minuga koos tänast kohtumist, kus me räägime meie prioriteetidest investeeringuteks perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nii et me räägime täna siis investeeringualastest prioriteetidest, hoolimata erinevatest algatustest on Euroopa Liidus ikkagi oluliselt investeeringutest puudu. ja seega järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames on komisjon tulnud välja uue programmiga Invest EU ehk siis investeerime Euroopa Liitu, et lahendada see probleem. me lähtume Euroopa strateegiliste investeerimisfondide edust, fondid üks ja kaks, mis võeti vastu aastatel kaks tuhat viisteist ja investeeringud toimusid kuni aastat, aastani kaks tuhat kaksteist ja need fondid võimaldasid stimuleerida investeeringuid Euroopa Liidus, kuid meil tuleb minna veelgi kaugemale me peame toetama jätkusuutliku struktuuri ülesehitamist, mis äh, võimaldab tegeleda teadus- ja arendustegevusega ja äh, edukalt tegutseda ka VKE-del, nii et tuleb tegutseda kiiresti ja asi on kiireloomuline. Euroopa Parlament kiitis kuueteistkümnendal jaanuaril heaks läbirääkimiste mandaadi läbirääkimisteks nõukoguga, mis puudutab invest EU-d muudatusettepanekud Euroopa Parlamendist suurendavad muuhulgas Euroopa Liidu eelarvepoolset tagatist nelikümmend, neljakümnelt koma kaheksalt miljonilt jooksevkonto hindades kuuesaja kaheksakümne miljonini, mis võimaldab siis lisainvesteeringuid, nii et komisjon ise tegi ettepaneku kolmekümne kaheksaks miljoniks et kokku investeerida kuussada viiskümmend miljonit, nii et Euroopa Parlamendi ettepanek oli nelikümmend koma kaheksa. nüüd siis ähm, toimuvad läbirääkimised ministritega ehk siis nõukoguga, seda Rumeenia eesistumise all. eesmärgiks on selle teemaga lõpule jõuda võimalikult kiiresti, nii et aasta kaks tuhat kakskümmend esimeseks jaanuariks oleks kõik juba paigas ja programm jõustuks kohe nüüd äh, teil on laual ka väike paber, mis võimaldab teil äh, sõna võtta. küllap äh, kasutasite seda võimalust juba eile ja täna hommikul, nii et see on teile tuttav. kui soovite sõna, siis täitke see paber ära. ning pärast sissejuhatavaid sõnavõtte annan sõna kahele saadikule rahvusparlamentidest ja seejärel ühele Euroopa Parlamendi saadikule. kahju, et siin ei saa kohal viibida Jürgi Katainen, kes on Euroopa Komisjoni asepresident. ja et kohale ei saanud tulla ka mitte ükski teine volinik, et teda asendada. nüüd annan sõna kõigepealt Werner Hoierile, kes on Euroopa Investeerimispanga president ja sõna annan teile maksimaalselt viieks minutiks, palun. suur tänu, härra president, jah, väga raske on jääda selle kõneaja piiresse, aga püüan. daamid ja härrad, suur rõõm on kõneleda siin teie ees Brüsselis, rääkida ühest võtmeküsimusest, mis köidab meie tähelepanu kindlasti järgnevate aastate jooksul Euroopa Liidus. Euroopa investeerimispank loomulikult pöörab sellele teemale erilist tähelepanu. viis aastat tagasi meie tegelikult leiutasime Junckeri kava ja veensime selles ära ka teised, ehk siis strateegiliste investeeringute osa sellest oli eriti oluline, tegemist oli väga julge sammuga, arvestades seda, millises olukorras tol hetkel olime, nii et siin jääb vaid üle äh, kiidusõnu öelda neile, kes selle heaks kiitsid, sest et see tähendas, et tuli võtta ära otsus, äh, rahalisi vahendeid, äh, mis oleks muidu läinud riigi abist, riigi abiks ja siis kanda need teatud fondi. nüüd siis liigume umbes samas suunas lähtume siis sellest, et vaatame, mis on toiminud ja sellega jätkame ja mis hästi ei toiminud, siis ka seda muudame või aga igal juhul võib öelda, et tegemist oli väga eduka kavaga. loomulikult investeeringud mõjutavad meid aastakümneid me peame mõistma, mida me järgmiste aastate jooksul äh, saavutada tahame ja selleks peame mõistma, kus me oleme praegu. nüüd äh, Euroopa äh, probleemiks on aeglane majanduskasv, mis tuleneb kümne aasta tagusest majanduskriisist. nüüd praegune majanduskasv tegelikult varjab struktuurseid nõrki kohti. eurotsoon sõltub liialt palju erinevatest ähm, eelarve ja, ja majanduskõikumistest. nüüd äh, väga vähe on mitmekesisust kapitaliturgudelt, äh, rahastust eriti ei otsita. teiseks on äh, majanduskasv erinev regiooniti ja riigiti, selle asemel, et läheneda üksteisele, siis tegelikult Euroopa Liidu äh, liikmesriikide majandus eemalduvad üksteisest järjest ja Euroopa Liit ei suuda pidada kinni oma ühtekuuluvuse ja kaasavuse eesmärkidest. Euroopa Liit kannatab ka langeva konkurentsivõime all, eriti just Ameerika Ühendriikide ning Aasia riikide suhtes. et väga muret tekitav tendents. järjest vähem on meil töötavat elanikkonda, samal ajal kui Ehm, hooldavate inimeste hulk kasvab, nii et raske on meil oma elustandardit säilitada. erasektor on peamine, kes veab investeeringuid, avaliku sektori investeeringud on ebapiisavad, juba kümme aastat on investeeritud liiga vähe infrastruktuuri, haridusse ja teadus-arendustegevusse ja innovatsiooni avaliku sektori investeeringud on vähenenud kahekümne protsendi võrra võrreldes kriisieelse ajaga. nii et kõik see näitab, et on struktuurseid probleeme, mis mõjutavad konkurentsivõimet, lähenemist ja elukvaliteeti pikemas plaanis, nii et me peame selles osas midagi ette võtma ja tagama Euroopa Liidu majandusliku vastupidavuse tulevik ning EIB-l on loomulikult siin selge roll, mida mängida. kuue aastakümne jooksul on liikmesriigid maksnud tegelikult meie panka vaid nelikümmend miljardit, et rahastada kõiki meie tegevusi. ning kokku on meil kasutada olnud seitseteist koma neli äh, biljonit, nii et kokku siis kolm triljonit investeeringutena nii Euroopa Liidu sees kui väljas, nii et millesse me siis või mis raha me siis investeerime, ei mitte maksumaksjate raha, vaid ikkagi raha, mida me oleme teinud kapitaliturgudel, nii et me oleme pidevalt tegelenud äh, sellega, et äh, erasektor peab ähm, täitma ära avaliku sektori investeeringute lüngad. daamid ja härrad, kui me soovime et me kunagi suudame saavutada ÜRO säästva arengu eesmärgid või ka Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid, siis me peame äh, tegema koostööd erasektoriga, sellepärast et ähm, maksumaksja avaliku sektori vahenditest selleks kunagi ei piisa. nii et ähm, meie fond peab saama püsivaks instrumendiks ja mis aitab teha investeeringuid nii kliimamuutuse valdkonnas, teadus-arendustegevus, innovatsioonis ja nii edasi. nüüd paari sõnaga innovatsioonist. viisteist järjestikust aastat oleme me ja maha jäänud Põhja-Ameerikast ja Aasiast innovatsiooni, tehnoloogia, teadus-arendustegevuse ja hariduse osas ühe koma viie protsendi võrra siis SKT-st. nii et üks koma viis protsenti SKT-st iga aast-, võtta äh, siis vähem. nii et äh, see väljendab siis meie konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvu kahanemist, nii et äh, see on selge märk, mida me peame nüüd ka tähele panema lõpuks ometi. tänan. suur aitäh. ja nüüd annan sõna Annemi Turtelbummile, kes on kontrollikoja liige, kontrollikoda on tegelenud strateegiliste investeeringute fondiga ning on tulnud välja üsnagi huvitavate märkustega selle fondi toimimise kohta. proua Turtelbaum, teil on sõna. suur tänu, daamid ja härrad. meie eesmärk on vaadata ja analüüsida seda, kuidas Euroopa Liit oma raha kulutab me ei räägi mitte siin priori-, poliitilistest prioriteetidest või investeeringute vajalikkusest kui sellest, vaid me räägime sellest, kuidas on Euroopa Liit kasutada olevaid vahendeid kasutanud prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks ning viimase mitmeaasta finantsraamistiku äh, ajal on seda muudetud. nüüd EFSI ja InvestEU on uued instrumendid ja nad mängivad järjest olulisemat rolli nüüd äh, tavalised äh, tava- või harilikke toetuse skeeme tuleb äh, täpselt samamoodi võimalikult hästi hallata ja see ongi meie roll. meie korraldame auditeid ja kasutame selleks nii Euroopa Parlamenti kui ka rahvusparlamente. ning lisaks Euroopa struktuuri ja investeerimisfondidele on meil ka InvestEU programm ja see kindlasti on suureks ähm, toetuseks investeeringutele järgmise MFF-i jooksul siin on kolmkümmend kaheksa miljardit taga, äh, tagatisena, see äh, on siis kasv võrreldes kahekümne kuue miljardilise äh, tagatisega mm, EFSist. nüüd see kindlasti asendab ka mõned teised vanemad instrumendid ja seega on see tervitatav samm lihtsustamise teel. InvestEU fond toimib samamoodi enam-vähem nagu EFSI, kuigi siin võib olla ka äh, olulisi erinevusi. kontrollikoda tuli hiljuti välja äh, aruandega, mis analüüsis EFSI äh, üks punkt, punkt nulli ehk siis esimest kolme aastat selle fondi toimimises. Äh, lõppkokkuvõttes võime öelda, et tulemused olid positiivsed, küll aga on siin veel ka vajakajäämisi. enamik soovitusi ja tähelepanekuid meie EFSI eriaruandes puudutavad Äh, tegelikult äh, InvestEU tulevast toimimist. ja siin tahaksin tuua välja viis peamist äh, murepunkti, mis me oleme tuvastanud esiteks, finantstooted peavad vastama vajadustele. ja EIB peab pakkuma pikemaajalisemaid, küpsemaid laene selleks, et toime tulla Äh, kõrgema riskiga äh, partneritega. meie seega oleme soovitanud, et EIB peaks kasutama ka kõrgema riskiga äh, tooteid, seda põhjendatult ja seda arvestades sellega, et need vahendid tuleksid lisaks riiklikele investeerimispankade toetusele ühtlasi peaks kasutama ka teisi Euroopa Liidu rahastamise allikaid. eriti käib see näiteks transpordi ja energiasektori kohta. Te olete ka tähelepanu juhtinud sellele, et siin võib EFSI ja struktuurifondide vahel tekkida eh, kattumine ja seega meie oleme teinud soovituse komisjonile et vältida nende omavahelist võist, võitlemist ja pigemini tagada, et need asjad täiendavad üksteist. nii et seega peaks olema üksainus äh, eelarvepõhine tagatisskeem, mis asendaks kõik need erinevad, mis praegu olemas on. nüüd kolmas väljakutse tagada, et rahastuse saavad ka uued projektid mis ei oleks, mis ei saaks kunagi ilma Euroopa Liidu toetuseta rahastust. me oleme täheldanud, et osa projekte oleks tegelikult aset leidnud ka ilma EFSI toetuseta. nii et EFSit ei tohiks kasutada selleks, et asendada teisi rahastamise allikaid. ühtlasi tuleb hinnata adekvaatselt ka seda, kui palju investeeringuid tegelikult on üldse saadud. et me ei räägi sellest, kas Euroopa Liidu äh, investeeringud on mänginud äh, võtmerolli selleks, et see investeering toimiks. meie toome välja mõned konkreetsed juhud et oleme toonud välja konkreetsed juhtumid oma aruandes, nii et me tegime ettepaneku parandada metoodikat, mida kasutatakse selleks, kuidas hinnata seda, kui palju investeeringuid on üldse saadud. ja viiendaks, toetuste ärakasutamine. liikmesriikides on juhitud tähelepanu sellele, et EFSI toetused äh, on jaotunud erinevalt äh, geograafiliselt, vähemasti esimese kolme aasta jooksul on viisteist äh, riiki, kus on juba hästi toimivad riiklikud sama tüüpi pangad ja need riigid said küll aga ka kõige rohkem ta-, toetust EFSist. nii et tuleb otsustada, kus oleks vaja Ähm, Euroopa Liidu poolset toetust. me analüüsime ka seda, millistel põhjustel toetused nii jagunevad või seda peaks tegema ka Euroopa Komisjon ja siis saaks teada, kuhu oleks vaja investeerida. nii et kindlasti tuleb vaadata ka, millised tehnilised abinõud siin kasutusele võtta, nii et sellega ma piirdungi nii et EFSI on tõesti olnud edukas, küll aga on siin ka lahendamata probleeme ja tegutseda on vaja selleks, et see oleks ähm, täielikult edukas, kuid ma usun, et InvestEU-st on kasu komisjonile ja EIB-le selleks, et nende väljakutsetega toime tulla. tänan. aitäh. EFSI on edulugu. aga seda saab teha veel paremaks niisugune on Kontrollikoja hinnang. nüüd saab sõna üks dokumendi koostajatest, Jose Manuel Fernandez, kes oli EFSI ja EFSI kaks kaasraportöör. härra Fernandes, palun. aitäh. räägin portugali keeles. Nossa proposta aprovada com uma larga maioria e portanto siit toetas suur enamus parlamendis. nii et me ei räägi siin enam ainult komisjoni ettepanekust, me räägime siin ka parlamendi ettepanekust. tegelikult me suurendasime neid rahaeraldisi ning soovisime seda isegi suurendada üle neljakümne miljardi eurot, sest me soovisime, et, et kolme teise rahastamisvahendi summad säiliksid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ei ole põhjust eh, finantsinstrumentide tagatisi vähendada. sest ja siin tegelikult me ei räägi enam eh, ainult EFSist, me räägime siin EFSist ja veel kolmest siin eh, rahastamisvahendist. taristu, VKE-de ja sotsiaalküsimuste. me soovime tugevdada sotsiaalsektorit ning tugevdada ka rahastamisvõimalusi VKE-de osas. InvestEU on avatud fond, mis võimaldab mis, mis on uus nii regioonidele kui ka liikmesriikidele. me ei ürita temaga ühtekuuluvuspoliitika meetmeid asendada asja mõte on täiendada ühtekuuluvuspoliitika võimalusi ja luua sünergiaid. see on väga oluline. ning seda ma üritasingi kajastada meie ettepanekus äh, tugevdada investorite nõukogu võimalusi. ent väga oluline on, et kõik, kõigil tasanditel liikmesriikideni teeksid oma tööd mm, ning äh, investorite platvormile vajaliku tagaksid ja seda arendada võima-, võimaldaksid. ma loodan, et äh, meil õnnestub siin reegleid lihtsustada. paraku sageli äh, kui Euroopa Komisjon räägib sellest, et ta kavatseb midagi lihtsustada, muutun ma murelikuks. ent loodame, et seekord läheb asi tõesti nii, et reaalselt lihtsustatakse geograafiline tasakaal on samuti oluline aspekt, kuid ka tegevuste lõikes. ma rõhutan eh, platvormi küsimuse tähtsust eh, liikmesriikide ja regioonide tasandil. üks uus asi InvestEU-s on see, et kogu tagatiste summa ei ole mängus kakskümmend et viis protsenti on ette nähtud siseriiklikele finantseerimisasutustele. see loomulikult tekitab uusi küsimusi liikmesriikide jaoks, kes peavad ehitama üles vastavad asutused või tugevdama olemasolevaid või panema nad tööle. veel üks aspekt, mis on samuti oluline nii liikmesriikidele kui liikmesriikidele, kellel ei ole niisuguseid asutusi. lisaks tagatiste tugevdamisele on äh, siin võimalus äh, summasid ületavas osas äh, finantseerida täiendavaid projekte teatud protsendi vahendite osas tõukefondidest ning selle protsendimäära ulatuses on võimalik kolm A reitinguga raha kasutusse võtta ning see ei lähe riigiabi keelu alla. see on hea uudis liikmesriikidele, kes partnerluslepinguid sõlmides saavad ühtekuuluvusfondidele ja maaelu arengufondidele lisada täiendavaid rahastamisvahendeid. ja kui neil on mingeid nõrku kohti taristus või mujal oma riikide territooriumil, siis on neid vahendeid kõrva, kasutades võimalik need kõrvaldada. me rääkisime juba täiendavusest, me ei saa InvestEU-sse lisada, eh, sisse viia sama täiendavuse kriteeriumit nagu EFSis. sellepärast, et täiendavus sotsiaalprojekt, programmi või projekti osas eh, ei ole sama, mis taristuprojekti osas. see tähendab, et me peame olema väga tähelepanelikud oma ettepaneku suhtes, millega üritatakse ühtlasi parandada ka juhtimise aspekti ning eh, anda võimalus kasusaajale, no näiteks kohalikud pangad või või ka Majandus-Sotsiaalkomiteed, regioonide komitee, mm, siin etendada senisest suuremat rolli. meie ettepanek tugineb kindlale alusele ning ma loodan, et nõukogu teeb omalt poolt kõik vajalikku. oleme kuulnud, et võib-olla veebruariks võiks valmis saada isegi läbirääkimiste mandaat. me ootame seda juba tükk aega ja aga me ei saa oodata lõpmatuseni. parlament on alati olnud siin juhtiva, juhtivas rollis. aitäh, Jose Manuel! aitäh selle selge esitluse eest ning äh, valmisoleku eest kiiresti edasi lükata, liikuda selle teemaga. nüüd saab sõna härra Julian Janku, äh, tööstuse ja teenuste komisjoni juht äh, Rumeenia esindajate kojas. Mr Chairman. aitäh! valmistasin ette viis slaidi ja sain aru tehnilise personali aga tehniline personal teatas mulle, et kahjuks neid näidata ei saa. nii et eh, pean paluma teilt luba rääkida oma emakeeles tahaksin kasutada seda võimalust meie arutelude viimases etapis, et üheskoos teiega määratleda või üritada määratleda ettepaneku kontuurid, mis võiks olla ühtviisi aktsepteeritav, neutraalne kõigile liikmesriikidele, mis ei diskrimineeriks kedagi ning aitaks kaasa kõigi makromajanduslike eh, näitajate saavutamisele nii seoses Eurotsooni eelarvega kui ka liikmesriikide eelarvetega. täpsemalt räägime stabiilsuspaktist ning mitmeaastasest eelarvest ning vajadusest saavutada konkreetsed eesmärgid, milleks on lähenemine, konkurentsivõime, inimkapital, investeeringud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse in-, ning innovatsiooni. teiseks, vastaks lähenemise ja vajadusele mm,, aitaks kaasa lähenemisele üle kogu Euroopa Liidu. missugune on praegu tegelik olukord? andmed näitavad, et meil on makromajanduslik tasakaal paigast ära e, ebaselgetel põhjustel, meil on jooksev konto tasakaalust väljas meil on majanduslikke mulle, mis ei saa kesta ning selge vajadus teha investeeringuid. meil kõigil. missugune, missugused oleksid need olulised investeeringud, mis vastaksid vajadusele, mis on tuvastatud Euroopa Parlamendi analüüside käigus, mis näitab muuhulgas, et hindade stabiilsus on väga oluline teiseks, Euroopa ühisturg, kolmandaks, hind ja tootmisvõimsused, mis tagaksid kättesaadavuse kõigile tarbijatele Euroopa Liidus. head kolleegid, mis oleks see imepärane lahendus, et seda paremini mõista? räägin teile arvudest maksame umbes üks koma kolm miljardit eurot päevas energia eest. see on kõige suurem arve maailmas. teiseks, see arve mõjutab liikmesriikide majanduste konkurentsivõimet Euroopa Liidus. ülemaailmses majanduspoliitikas ning see mõjutab selgelt ka meie eksporti. kolmandaks meil on praegu diskrimineerivatel tingimustel juurdepääs energiakandjatele ning viiekümne seitsme protsendi ulatuses sõltume maagaasi osas, kaheksakümne protsendi ulatuses nafta, eh, üheksakümne protsendi eh, ulatuses uraani ning üheksakümne viie protsendi ulatuses söe osas sõltume kolmandatest riikidest. meie võetud kohustused jätkusuutliku arengu osas ning äh, CO2 heitmete vähendamise osas kliimamuutuse vähenduseks on aastani kaks tuhat nelikümmend niisugused, et, et seitsmekümne protsendi ulatuses peaksime loobuma fossiilkütustest. see on selge, et makromajanduslike eesmärkide saavutamiseks, hindade stabiilsuse tagamiseks ja teiste võetud eesmärkide saavutamiseks on meil vaja kasutada Euroopa Liidu tõukefonde ning kõiki nende reserve, millest tuleks teha investeeringuid taristusse, trans-, mis on seotud elektromobiilsusega ning äh, ühendustesse ida ja lääne, põhja ja lõuna vahel. miks ma seda rõhutan? rääkisime natukese aja eest Portugali kolleegidega investeeringutest taastuvenergeetikusse. vasta-, vastab tõele, et praegu on see seitsekümmend protsenti. aga mis juhtus eelmise aasta detsembril, kaheksateistkümnendal detsembril, tulenevalt probleemidest, mis on seotud energia tootmisvõimsusega, tuumaenergiaga Prantsusmaal ja Belgias, tõusis hind viiesaja megavatini viiesaja euroni megavati kohta. seda sellepärast, et meil ei ole piisavalt ühendusi. piir Saksamaa ja Austria vahel, piiril registreeriti oluline sageduse ja pinge langus elektrivõrgus, mis loomulikult mõjutas meie tootmisvõimsust. on selge et konkurentsivõime kannatab sellises olukorras ja kannatavad hinnad ning see hindade tõus muudab haavatavaks tarbijad ning diskrimineerib riike, kes muidu oleksid võinud toota täiendava koguse energiat. praegu on meil liikmesriike, kellel on sõlmitud kahepoolsed lepingud näiteks Venemaaga mis eh, suurendab, kahekordistab Euroopa Liidu sõltuvuse eh, ka maagaasi osas kuuekümnelt miljardilt saja kahekümnele miljardile ja teeb seda kolmandate riikide kasuks, et mis eh, lähenemisest me siin rääkida saame? liikmesriikide parlamentide või Euroopa Parlamendi liikmetena peame me nõudma prioriteedi prioriteetide ja teekaardi seadmist, nii et oleks võimalik vajalikud investeeringud teha. selleks, et oleks võimalik teha investeeringuid liikmesriigi tasandil, et oleks võimalik äh, teha investeeringuid, mis mõjutavad neid hindu ning äh, et meil oleks juurdepääs tootmisvõimsustele. Portugalil Portugal on eraldatud tulenevalt ühendustest äh, Hispaania ja Prantsusmaaga. tänapäeva tehnoloogilised lahendused uute ühenduste tegemiseks on olemas, aga seda ei tehta sellepärast, et hind tõuseks Prantsusmaal, kuid see oleks soodne Portugalile. madal, madalmaad on eraldatud, ka seal ei ole ühendusi. Nad ei ole seda soovinud, aga mõelgem näiteks Balti riikide majandustele ja ühendustele, meil on kakskümmend viis terminali gaasi jaoks ja ainult kolmkümmend protsenti nende võimsusest on kasutusel. Need on minu ettepanekud, ma loodan, kolleegid, et te toetate mind võtmetähtsusega mm, projektide ja lahenduste osas finantsraamistiku jaoks. aitäh! viimasena saab sõna Harri Jaskari, Soome parlamendi liige, palun. Thank you, Mr Chairman, ladies and gentlemen uh.... aitäh! ma arvan, et uus tehnoloogia võib olla kas oht või väljakutse või suurepärane võimalus. ma arvan, et nüüd oleme me rohkem rääkinud väljakutsetest, mitte võimalustest. me oleme rääkinud äh, vananevast rahvastikust, aga me ei ole näiteks rääkinud sellest, kuidas Jaapan on üritanud neid probleeme lahendada, kasutades äh, kaasaegseid tehnoloogiaid me räägime sellest et, et nelikümmend protsenti Euroopa rahvastikust ei saa hakkama digimaailmas, sest neil pole oskusi. kuidas me saame korraldada õpetajakoolitust? me mõtleme viimastele tehnoloogilistele arengutele, et see mõjutab väga negatiivselt meie töökohti, peame töötajaid kaitsma, kas me peaks tegema midagi muud? ning rääkisime ka sellest, et me peaksime hakkama maksustama internetihiiglasi. kas me ei peaks pigem soodustama keskkonda, et need hiiglased oleksid siin Euroopas meie juures, seega esiteks ma tahaksin küsida, kas me ei peaks muutma oma mõtlemist, kui me hakkame kasutama oma praegusi tehnoloogiaid, oleks juba ühiskond erinev, aga mis siis, kui me Euroopas tahaksime olla pioneerid, kui me räägime uute tehnoloogiate kasutuselevõtust, näiteks Soome parlamendis koostasime raporti sada kõige radikaalsemat tehnoloogiat, mis meie ühiskonda mõjutavad, näiteks isejuhtivad autod, tööstusrobotid, puhta energiaplatvorm ja nii edasi. me peaksime mõtlema kuidas me saame selle tehnoloogia abil positiivset mõju saavutada meie ühiskondadest, on mõned näited. Soome autotehases oli kuskil kaheksasada töötajat neli aastat tagasi. ja siis otsustati, et nemad tahavad tootmistehnoloogias olla esikohal, näiteks installeeriti kuus tuhat robotid, nüüd on neil kümme korda rohkem töötajaid, seega ka väga kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtt võib kaasa tuua töökohtade loomise, mitte vastupidi. nüüd me räägime sellest et, et viiskümmend protsenti ettevõtluses toimub digiplatvormide kaudu nagu Amazon, Google, Facebook, Alibaba ja nii edasi. kas te teate, et ennustatakse et, et viiskümmend protsenti kogu kaubandusest toimub kümne aasta pärast platvormide kaudu. seega, kas meil ei peaks olema oma digiplatvormid ja oma ettevõtted, mitte et me üritame lihtsalt teisi maksustada teame ka, et peame heitmeid vähendama viiskümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. Soomes e, koostasime levitamiskohustuse. pool kütustest peab olema biokütused, nüüd on meil üks juhtivaid ettevõtteid, kes Soomes tegutseb biokütuste vallas, sest me koostasime sellise uue määruse. kas me ei peaks seda tegema kõike Euroopa tasandil, aga näiteks ringmajanduse võimalused. nüüd me teame, et tavaliselt me kasutame materjali ainult ühe korra üle, üle kolmekümne protsendi puidust äh, läheb kaotsi autode puhul kaheksa protsenti. kas meil ei peaks olema Euroopa ettevõtted, kes seda silmas peaksid ja lõpetuseks on võimalik, et meil on täiesti puhas energiasüsteem, näiteks Soomes juba kaheksakümmend protsenti energia tootmisest on CO2 vaba. nüüd loome nutikaid energiasüsteeme, mis puudutab äh, kliendile suunatust, paindlikku kasutamist ja nii edasi. see võib olla see uus innovaatiline lähenemine, kogu ökosüsteemi arvesse võttev, seega selge on, et me toetame igati seda InvestEU programmi me toetame innovatsioonipõhist Euroopa Liidu poliitikat ning tervitame suures osas, kui Soome astub eesistuja rolli, kutsume teid ka Helsingisse, et me saaksime midagi ühiselt teha. aitäh, aitäh kutse eest. nüüd saab sõna või saavad sõna need teie hulgast, kes on sõna soovinud ja esimesena härra Andre Berge-Gersh äh, Saksa liidupäevast. aitäh võimaluse eest omalt poolt mõned sõnad öelda. InvestEU programm on väga hea näide minu arvates sellest, kui äh, kui mõistlik ja, ja hea ning kasulik võib olla riigipoolne tegevus Euroopas. ning see on hea näide ka sellest, kuidas koostöös riikide institutsioonidega saab riigipoolset tegevust veel tõhustada. kuulasin Kontrollikoja ettekannet ning näeme, et EFSit on hinnatud ning äh, kui selle hindamise tulemusi nüüd võetakse arvesse InvestEU programmi arendamisel, siis näitab see, kui, kui hästi on võimalik niimoodi edasi liikuda. väga palju on selle teemaga seoses juba öeldud, hästi rääkis härra Hoier, Euroopa Investeerimispanga president, kes õigesti märkis, et me ei saa kõiki investeeringuid, mis on vaja teha riiklikest vahenditest, me peame kaasama ka erasektori, sellepärast et riiklikud vahendid on piiratud ning seetõttu meie hinnangul InvestEU programm on vaid tervitatav, eriti arvestades neid kahte probleemi, mis joonistuvad välja järgnevateks aastateks Euroopa turul finantsiliselt, Brexit, Brexiti lünk, mis tekib meie rahades, ning uued ülesanded, mis on ühiselt määratletud ja mis, mida tuleb finantseerida. seetõttu on üksnes tervitatav, et siin need neliteist vahendit kokku võetakse ning üritatakse kattuvust vähendada ning sisuliselt, kui ma õigesti aru saan, siis suureneb ka krediidireiting. olime üsna skeptilised EFSi suhtes alguses, aga see võimendusmõju äh, mida me oleme, mille tunnistajaks oleme olnud, veenis meid eh, selle põhjendus, põhjendatuses. ning nüüd kuussada ka-, äh, kui kuussada kaheksakümmend miljardit eurot on võimalik niimoodi raha äh, investeeringutesse tuua, siis see on see suurepärane näide sellest, kuidas on võimalik niimoodi vajalikke inve-, investeeringuid teha. Äh, ja just seal, kus neid vaja on. VKE-de edendamine äh, sotsiaalsed investeeringud ning loomulikult ka jätkusuutlik taristu. see on väga hea märk, mille me siin maha saame panna ja iseäranis seoses konkurentsivõimeline olemisega Ameerika Ühendriikidega võrdluses ja Hiinaga võrdluses, nii et ähm, saan üksnes kiidusõnu öelda. nüüd härra Manuel Caldera Caval, kes on Portugali Rahvusassambleest. Thank you very much uh,, Mr President, Mr. aitäh, lugupeetud president, saadikud, tervitan seda algatust ning ma arvan, et see on samm õiges suunas, eriti kui soodustatakse inno-, investeeringuid innovatsiooni ning ühtekuuluvust Euroopa riikide vahel ning ka investeeringud kestlikkusse, ma arvan, et et äh, kui meil on tagatis seitsmekümne viie protsendi ulatuses, siis ülejäänud kakskümmend viis protsenti, mida panustavad siis liikmesriigid, küsimus on, kuidas sellest aru antakse, arvestades ka erinevaid kompromisse. oluline on, et me panustame omalt poolt äh, tõukefondi toetustesse, aga vahel on nendel fondidel ka piirangud, oluline on, et need uued meetmed oleksid paindlikumad. järgmisena tahaksin öelda, et need meetmed peaksid olema nii krediidi kui ka osalusega, see puudutab iduettevõtteid digirevolutsiooni, VKE-sid ja nii edasi. seega oluline on, et saaks investeeringuid teha ka digivaldkonda, innovatsiooni, ka taristuprojektide puhul, kus meie ees seisavad suured väljakutsed, aitäh. tänan. nüüd saab meie Küprose kolleeg sõna Euroopa Parlamendi liige Kostas Morides. αγαπητοί συνάδελφοι, οι επενδύσεις είναι κινητήριος μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης. Της... Suur aitäh! investeeringud loomulikult on väga vajalikud selleks, et äh, areneks, et toimuks sotsiaalne areng, me saaksime täita säästva arengu eesmärke ja nii edasi. nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend jah, tundub meile väga positiivne, siin me räägime investeeringutest, teadus- ja arendustegevustest ja ühtlasi on ka positiivne see, et luuakse fonde, mis puudutavad julgeolekut ja äh, rännet, sest et me peame suutma ju kuidagi nende äh, asjadega äh, toime tulla. Küpros on eriliselt kannatanud majanduskriisi all rahastuse vähem, vähesus, samuti investeeringute vähesus ja äh, meetmed ähm, märtsis kaks tuhat kolmteist, äh, mis olid vajalikud selleks, et meie panka päästa, on mõjunud hävitavalt meie majandusele. me oleme ka näinud, äh, et meile on tulnud tohutu hulk ähm, sisserändajaid ning varjupaiga taotlejaid ja seda kõike investeeringute puuduses, mis on ometigi nii väga vajalikud ähm, reaalmajanduse kasvuks, nii et me tahame vabaneda ka nendest rämpslaenudest, mis on endiselt veel suur osa ähm, Küprose äh, pangandussüsteemist, nii et me soovime investeeringuid, soovime ka rändealaste, rändealase koormuse võrdset ähm, äh, jaotamist ja meil on investeeringuid vaja, kuid ometigi ei ole me neid saanud piisavalt näiteks Junckeri kava raames. ja me loodame, et InvestEU on abiks ka väikeriikidele. et meid aidataks ka äh, neid rahalisi vahendeid kasutama ja ma usun, et InvestEU-st saaks küll kasu minu kodumaa näiteks äh, tööta-, võib-olla siis ähm, energiatootmise parandamiseks, äh, juba on kasutatud vahendeid teadus- ja arendustegevuseks, innovatsiooniks ning lõpetuseks äh, kindlasti tuleb arvestada iga riigi eripäraga selliste investeerimisfondide loomisel, pakkuda ka stiimuleid. meie oleme väike riik ja oleme teistest eraldi ning ma usun, et investeerimisfondid peaksid ka selliste asjadega äh, arvestama, igal juhul suur aitäh, et te korraldasite äh, tänase kohtumise, suur aitäh äh, ka tõlkidele, kes on ainsad, kes on kõikidele kõnedele võrdselt tähelepanu pööranud. nüüd suur aitäh, härra Starovitš Sloveeniast, Sloveenia parlamendist, palun, teil on sõna Hvala za besedo. Evropski program Horizon 2000. Euroopa Horisont 2000. Euroopa Horisont kaks tuhat kakskümmend programm on näidanud väga selgelt, et Euroopa Liidu investeeringud teadmistesse annavad ka selgeid tulemusi nii et sellised investeeringud peavad jääma prioriteetseteks ka järgmiseks programmiperioodiks ehk aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. mina seega loodan ja see oleks ka minu soovituseks, et osa nendest läheks ka nii-öelda sotsiaalset laadi teadusuuringuteks, mis puudutavad meie ühiskonna struktuuri ja ühtlasi ka selleks, et äh, uurida seda, kuidas muuta avalikku sektorit tõhusamaks. ma usun, et siis on meil võimalik viia ellu head poliitikat. nagu on öelnud Aristoteles, on poliitika vabade inimeste äh, tegevus selleks, et saavutada vaba ja äh, korraldatud ühiskond kindlasti tuleb rohkem uurida ka seda, mida teeb Euroopa äh, Uuringute Keskus. CRN. loomulikult läheb olukord järjest keerulisemaks, mingeid lihtsaid lahendusi ei ole. lihtsaid lahendusi pakuna, pakuvad ainult populistid hetkel me näiteks teame, kui olulised on suurandmed, tihtipeale aga kasutatakse neid rohkem manipuleerimiseks kui ühiskonna hüvanguks. me peaksime aga pak-, kasutama neid andmeid selleks, et ühiskond oleks parem, et selleks, et edendada Euroopa Liidu ühiseid väärtusi ning toetada ka äh, sotsiaalset sammast. suur aitäh. nüüd on sõna Margarita Markesel Portugali parlamendil. Ehm, suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada kõigi neid, kes on siiani sõna võtnud eriti just kontrollikoja ja investeerimispanga esindajaid. Kommi, komisjoni ettepanek mitmeaastaseks finantsraamistik tegelikult vähendab struktuurifondide eelarvet, ehk siis on vähendatud neid vahendeid, mida hallatakse ühtselt Euroopa Liidust ja suurendatud neid, nende osa, mida äh, hallatakse otse eh, riigis, kuid meil peab olema siin ikkagi selge ühtekuuluvuse aspekt sees. näiteks on siis Invest EU. väga oluline, et selline investeerimisprojekt koondaks erinevaid instrumente ja me ei räägiks siin ainult eh, Junckeri kavast, vaid ka teistest vahenditest. Invest EU peaks võimaldama lihtsustamist, tõhusust ning läbipaistvust ja terviklikkust samuti. me peame vaatama hariduse, innovatsiooni, tehnoloogia, kliimamuutuse-vastase võitluse, energiaalase ülemineku, vee säästva haldamise ja nii edasi suunas me ei räägi siin mingitest suvalistest investeeringutest, see investeering peab olema ikkagi tulevikku vaatav ja lähtuma konkreetsetest prioriteetidest, samas aga edendades ühtekuuluvust. nii et kui me ühtekuuluvust soovime, siis see tähendab, et Invest EU peab lähtuma ka konkreetsetest tingimustest, mis tagavad äh, adekvaatse geograafilise tasakaalu. nii et väga oluline on järgida seda, mida on öelnud Kontrollikoda oma hinnangus. kui muudetakse määrust geograafilise tasakaalu osas, siis see geograafiline tasakaal ka tagatakse, nii et väga oluline, et InvestEU tegeleks samuti geograafilise tasakaaluga. suur aitäh ja annan sõna uuesti härra Kostas Mavridisele, sellepärast et kui ma talle enne sõna tahtsin anda, siis võttis sõna hoopis härra Angelos Otsis. nii et härra Ma-, Mavrides, palun. Vous avez la parole. Is it working? Yes, it is. nii, kas mikrofon? In my mother tongue ah,. kas mikrofon töötab, jätkan oma emakeeles. no mis oli? teen lühidalt siin on öeldud äh, täna palju väga õigeid asju. näiteks, et meil on vaja Euroopa Liitu, äh, kus äh, erinevate riikide majandused ning ühiskonnad üksteisele lähenevad, jah. aga mina tahaksin rääkida kahest konkreetsest ja väga olulisest teemast, millega me tegeleme ka Euroopa äh, parlamendi majanduskomisjonis. esiteks, mõned liikmesriigid kannatasid äh, väga rängalt majanduskriisi all. ning selle tagajärjel võeti Euroopa Liidu tasandil vastu otsus otsustati näiteks, et pangaliit lähtub kolmest sambast, järelevalve, kriisilahendus, pangakriisi lahendus ning hoiuste tagamise skeem. mina olen tegelikult majandusteadlane ja ma ei suuda kuidagi alla neelata neid poliitilisi ja majanduslikke argumente, mida siin ikka ja jälle välja tuuakse ja mis tegelikult takistavad äh, pangandusalast integratsiooni ja hoiuste tagamise skeemi, jah, ma saan aru, et Euro-, et Lõuna-Euroopas on pangandusega laiemalt probleeme. aga see ei ole piisav põhjus selleks, et asjadega nii kaua venitada, nagu seda on siiamaani tehtud. ja küllap see siis meenub meile siis, kui nüüd tuleb järgmine kriis ja mõned jälle hakkavad vabandama, sellepärast et jah, nüüd on selleks juba liiga hilja. nüüd mina raportöörina mis puudutab tehnilist abi äh, infrastruktuuri programmide osas, äh, jah, see on olnud väga edukas. ja me tegelikult lubasime, et äh, riigid tegutseksid täiesti omapäi nii et selle kahe punktiga piirduksingi, rohkem midagi öelda ei ole. suur aitäh, äh, Alice Mary Higgins, Iiri senaator, palun. Very much um,, I think. suur tänu väga oluline on, et meil oleks tõhusad investeerimismeetmed, ma tean, et Iiri jaoks, kuivõrd seisame silmitsi Brexitiga, siis kiireloomuline üleminek on oluline ka kliimamuutustega seoses, et vastata mõningatele küsimustele, mis on siin täna kõlanud, nüüd säästva arengu eesmärgid ja kliimamuutused, kuigi erasektoril on siin dünaamiline roll, ei saa me lubada, et tegevused enne elluviimist muutuksid kasumlikuks, seega erasektor peab olema dünaamiline ning seetõttu investeeringud avalikku sektorisse, mis puudutab seda kahekümne protsendi vähenemist, peab olema prioriteetne, sest me teame, et riigisektor saab soodustada innovatsiooni ning ka läbi viia teadus- ja arendustegevusi, tagamaks seda, et reageeritaks kliimamuutustele, sellepärast et äh, need lahendused, mis leitakse, peavad jõudma kõigini nii kiiresti kui võimalik. mul oli hea meel näha, et siin räägiti ka paindlikkusest seoses partnerlustega, arvestades, äh, millist mõju kohati võivad avaldada riigiabi reeglid. aga me peame vaatama ka investeeringuid rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete valguses. see puudutab investeeringute kohtusüsteemi, nii ka, mis tähendab, et keeruline on avalikust sektorist üle minna erasektorisse, kuigi äh, innovatsiooni saab äh, avalikus sektoris kohati rohkem ära kasutada ning oluline on, et need meetmed oleksid üksteist toetavad ja lõpetuseks ma märs-, märkasin, et Euroopa Liidu investeerimisprogrammis on nüüd äh, neli miljardit sotsiaalsete investeeringute ja oskuste osas, aga see on ikkagi palju vähem kui see üksteist miljardit, mis on VKE-de ja äh, kestliku taristu valdkonnas, seega ma olen mures, et meie vananev rahvastik ja hoolekanne, kogukonna arendamine, kvaliteetne taristu, need on, see on ju ka sotsiaalne taristu ning kas see kõik käib siis sinna sotsiaalsete investeeringute ja oskuste alla või on siin tõlgendamisvabadust, eriti kus nii paljud valdkonnad on aegunud ning hoolekanne on väga töömahukas valdkond ka tulevikku silmas pidades. suur aitäh. härra Pimenov. Leedu parlamendist, palun. vabandust, Läti seimist. I have applied for asking a question to the president mul on küsimus Euroopa Investeerimispanga esindajale härra Hoierile, aga ma saan aru, et ta on juba lahkunud, aga ma ikkagi küsin selle küsimuse. härra Hoier ütles, et äh, rääkis sellest, et erarahastust tuleks rohkem ära kasutada, seega minu küsimus on, kas riigi omanduses olev arengupank eh, vastutab nüüd eh, investeeringute eest samamoodi nagu Saksamaal näiteks eh, vastav Aufbau Banking Gruppe ja nii edasi, Lätis näiteks on olukord selline nagu Saksamaal pärast teist maailmasõda, siis oli Saksa ettevõtjatel vähe raha või üldse mitte raha nii vähe turvalisust, vähe me-, tööealisi mehi ning äh, paljud lahkusid äh, Lääne-Euroopasse selleks, et seal töökohti leida. aga Saksamaal samamoodi tööstus oli ainult äh, kolmekümne protsendi ulatuses praegusest tasemest. seega oluline on siin ka pankade roll ja omavalitsuste vaheline seos, mis aitas kaasa eluaseme tõusule. Saksamaa näide oli äärmiselt edukas ning see oli sõjajärgne ime, nüüd on Saksamaa kõige edukam riik euroalas. seega, kas siis riigi omanduses olevad arengupangad käsitlevad neid investeerimis prioriteetidega pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu. nüüd on sõna meie Euroopa Parlamendi kolleegidel äh, Liiv Viirings. hartelijk dank om het woord te mogen krijgen, maar ik heb inderdaad. suur tänu. mul ei ole küsimus, aga igal juhul suur tänu, et mulle sõna andsite Ah bon. Donc vous avez utilisé votre temps de parole. kasutasite siis ära lihtsalt oma kõneaja. nii, viimaseks Gabriela Cretu Rumeenia senatist. Thank you very much, chair, I cannot help my. aitäh. ma ei saa vastu panna, meenutaksin seda märkust, mida ma ütlesin eelmisel aastal arvestades Junckeri kava, kust äh, viidi sisse uus mõte, on halvad investeeringuid, otseinvesteeringud riigi poolt, mida tuleks vältida ja sellised head investeeringud erasektori poolt suunatud, aga kasutades riigi rahastust tagatisena. see on lihtsalt ideoloogia, see ei ole majanduspoliitika tulemused kedagi ei huvita, sest tõepoolest edu saavutati Junckeri plaaniga, aga see on nii lühikene ajavahemik, et seda praegu hinnata, me ei saa öelda, kui palju sõltus sellest, et pangad andsid eralaene investoritele või milliseks kujunevad investeeringud tulevikus. praegu on liiga vähe aega veel mööda läinud ning kui kasulik on kodanike jaoks olnud äh, selline investeeringutel põhinev lähenemine, mis puudutab ainult finantsinstrumente. nagu ma juba varasemalt ütlesin, me peame käsitlema avalikke teenuseid ja kaupu Euroopa tasandil, et äh, reageerida sellele sotsiaalsele äh, rahulolematusele, mis on meie ühiskondades, aitäh! hästi, kõik need, kes sõna soovisid, seda ka said, meil on nüüd veel natukene aega, nii et annan sõna veel nendele sõnavõtjatele, kes siin kohal veel on. Te saate sõna, kui te seda soovite ja saate reageerida sellele, mida teised sõnavõtjad ütlesid, nii et kõigepealt Anne-Mi Turtelbaum, palun. suur aitäh, härra president. küsimus selle kohta, kui oluline on erasektor ja erapangad, siis loomulikult nad on väga olulised. ka EFSi puhul me tõime ka selle välja teise punktina et väga oluline vältida konkurentsi teiste Euroopa Liidu fondidega, aga ka erasektori ja erapankadega. oluline on koostöö ning InvestEU puhul on tugevus selles, et sellel on äh, mitmekordistav mõju ning vastastikku tugevdav mõju. see on siis minu vastus ja ma paluksin, et kolleegid tutvuksid meie raporti ja eriti teise soovituse ja teise väljakutsega, aitäh. Merci, madame. suur tänu teile, äh, Jose Manuel Fernandez tänan. E nüüd me rääkisime era- ja avaliku sektori investeeringutest. InvestEU loodetavasti parandab siin olulise puudujäägi, ehk siis meil ei olnud piiriülest infrastruktuuri meil peavad olema sellised investeeringuplatvormid, mis on küll liikmesriikide suunal, kuid mis võimaldavad kaasata ka kolmandaid riike, kes saavad investeerida Euroopa Liitu, kuid samas äh, saavad ka nemad seda tagatist kasutada, varem see nii ei olnud. nüüd siin räägiti ühendustest. InvestEU-s tegelikult neid äh, ühendusi ka mainitakse. jah, ja meil võib olla energialiit ja digitaalne liit, seda vaid juhul, kui need äh, ühendused on olemas. see tähendab, et tuleb kaotada tõkked investeeringutele. vaid nii suudame me lõpule viia Energialiidu ja Digiliidu. nüüd äh, räägiti ka kliimaküsimustest, siin mainiti et, et nelikümmend protsenti investeeringutest peaks olema või lähtuma siis äh, kliimamuutuse vastasest võitlusest äh, ja äh, MFF-is on see arv kakskümmend protsenti, kuigi tegelikult peaks olema juba kolmkümmend protsenti. nüüd sotsiaalküsimustest vaid neli protsenti EFSist ehk siis praegusest Junckeri kavast ja puudutab sotsiaalküsimusi seega me peame toetama ka sotsiaalküsimustega tegelevaid asutusi, et ka nemad saaksid ähm, taotlusi esitada. üheksakümmend viis miljardit sotsiaalvaldkonda, tegemist on summadega, mis äh, tihtipeale jäävad kasutamata, kuna lihtsalt nõudlust pole olnud enam ei ole investeerimispanga esindajat siin kohal, kuid tegelikult äh, seesama pank mängis siin väga olulist rolli EFSist väljaspoolgi. ja kogutakse kokku tohutu hulk kapitali äh, iga aasta selleks, et stimuleerida majandust. nüüd idufirmadest ja ettevõtetest laiemalt, ka nende rolli siin tugevdatakse, InvestEU osaluse küsimus on siin nüüd veelgi jõulisemalt sees kui varem. suur aitäh, härra Fernandes, et te võtsite sõna äh, äh, investeerimispanga äh, presidendi nimel ja palun härra Janku. aspekte, care au scăpat din atenție pentru un program. suur tänu, siin on kaks elementi millest ei ole võib-olla õigesti aru saadud investeerimiskava raames. siin jäi meil täiesti kõrvale tööturu haavatavus ning ühtlasi ka eh, inimressursi kriis üle terve Euroopa. lisaks on meil ka järjest vaenulikum poliitiline kontekst, geopoliitiliselt on olukord eh, väga mingi äh, kahtlane ning äh, räägitakse ülemaailmsest ähm, tehnoloogia ekspordi kavast, mis puudutab just äh, keskkonnasäästlikku tehnoloogiat. siin me räägime sellistest tehnoloogiast, mis võimaldavad võidelda kliimamuutuse vastu see kõik nõuab aga tõsist koordinatsiooni Euroopa Liidus. kõigil riikidel peab täiesti diskrimineerimata olema ligipääs toetusele just nimelt energiakulude katmiseks, mis on ju igasuguses tootmises alati kõige suuremad. mõnedes riikides on aga satutud nõiaringi sest mis puudutab neid energiakoridore, siis need põhimõtteliselt väldivad teatavaid riike, liiguvad nendest ringiga mööda ja see tähendab, et riigid järjest vaesustuvad ja lisaks toimub ka töökäte väljaränne. nii et kuidas me siis suudame ette kujutada praegu Euroopa Liidu eelarvet, mis ei diskrimineeriks mitte kedagi? nüüd Julian, kas Te arvate, et kui energiahindades ei oleks nii suured erinevused, siis äh, toimuksid siin mõningad protsessid kiiremini? Da, este o întrebare foarte bună. Uh... Jah, väga hea küsimus. kui vaadata mm, lähemalt Euroopa Liidu projekte, just energiatranspordi osas, siis me täheldame et äh, Rumeeniast äh, lähevad need ringiga müüa, see, äh, mööda, see tähendab seda, et Rumeenia on nagu Venemaa pantvang ja peab maksma väga kõrget hinda maagaasi ja teiste energiaallikate eest, mis omakorda mõjutab konkurentsivõimet väga negatiivselt. samal ajal aga suured Euroopa Liidu Äh, riigid äh, omakorda jällegi panevad kinni Rumeenia tootmiseni või tähendab, inimesed väl, rändavad ka välja äh, mujale, teistesse Euroopa riikidesse. nii et lõppkokkuvõttes jah, tekib selline ring. nüüd me olemegi jõudnud lõpule selle väga huvitava mõttevahetusega see oli väga põnev ja ka paljulubav, suur aitäh kõigile teile, kes te siin kohal olite, vähemasti meie kohtumise alguses ja nüüd annan sõna Sorin Lazarile, kes minuga koos seda viimast kohtumise osa juhatas. Very... aitäh, lubasin, et teen väga lühidalt ning eelistan jätkata oma emakeeles. austatud esimees, head kolleegid praegu on Euroopa Komisjon deklareerinud, et tema investeeringute poliitika peamine osa on regionaalne poliitika ja ühtekuuluvuspoliitika, mis on suunatud kõigile Euroopa regioonidele ning millest toetatakse töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimelisust, jätkusuutlikut arengut, jätkusuutlikku arengut ning elukvaliteedi tõusu. ühtekuuluvuspoliitikat Äh, aitab tuua täiendavat avalikku ja erasektori finantseeringut äh, oma projektide lähiümbrusse ning äh, suurendab investorite usaldust. investeeringute osas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on Rumeenia prioriteet tagada geograafiliselt õiglane ja jaotus investeeringute osas Euroopa Liidus ning vähendada erinevusi majandusarengu osas Euroopa Liidu liikmesriikide ja regioonide vahel. head kolleegid, lubage, ma võtan kokku lühidalt äh, kuuldu täna pärastlõunal. räägiti väga erinevatest küsimustest, erinevatest probleemidest, millele on vaja leida lahendus lähitulevikus. me rääkisime tootlikkuses allajäämisest Aasiale, Ameerika Ühendriikidele ning investeeringute vajadusest teadus-, arendustegevusse, innovatsiooni VKE-desse, sotsiaalvaldkonda, taastuvenergeetikasse ning samuti äh, valdkondadesse, kus äh, on risk suur ja erakapital praktiliselt puudub. me rääkisime vajadusest äh, kaasata erakapital lisaks avalikule kapitalile. InvestEU, ütlesime, ei peaks asendama ühtekuuluvuspoliitikat. rääkisime vajadusest paindlikkuse järele investeeringutes ja avalikus poliitikas, rääkisime vajadusest paremate põhjenduste järele, suurema veenvuse järele rääkisime erasektori kohaloleku vajadusest, kes peaks andma oma panuse kliimamuutusega võitlemisse. rääkisime keskpankadest ja keskpankade suutlikkusest muutuda mudeliks arengu osas. nii et tõesti, need on küsimused, millele on vaja leida lahendused ja üheskoos, ma usun, oleme selleks suutelised. head kolleegid, austatud esimees, Rumeenia kodaniku, Euroopa kodanikuna ning parlamendi liikmena soovin et Rumeenias oleks rohkem läbipaistvust, rohkem demokraatiat ja rohkem Euroopat. suurem pädevus, tõhusus ja distsipliin. ning äh, olen kindel, et te soovite kõik oma riikidele sama, aga samuti soovin ma, et meil oleks rohkem solidaarsust ja ühtekuuluvust selleks, et tõesti toimuks lähenemine. olen veendunud, et me suudame saavutada edu ainult üheskoos ning leida lahendused probleemidele, mis meie ees seisavad muutuvas maailmas, ennustamatult muutuvas maailmas, ainult üheskoos. austatud esimees, head kolleegid, Rumeenia parlamendi nimel tänan kõiki tänasel üritusel osalenuid ning rõhutan veel kord, et olen veendunud, et üheskoos leiame tuleviku jaoks vajalikud lahendused. aitäh! aitäh, härra esimees! kaks päeva kohtumisi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel on väga muljetavaldav sündmus. ning ma usun, et me leidsime kokkupuutepunkte, leidsime mõistmist liikmesriikide tasandi ja Euroopa tasandi vahel. Need päevad need nädalad aasta-aastalt muudavad meie kontakti ja üksteise mõistmise paremaks. ma olen kindel, et meil on kõigil ühine arvamus selles osas, et meil on vaja jagatud, ühendatud, meil on vaja ühendatud Euroopat, Euroopat, mis kaitseb meid nende probleemide eest, mil, mille toob kaasa üleilmastumine. soovin kõigile turvalist koju pöördumist ning tänan osalemast!